ning äh, see suunatakse õiguskomisjonile edasiseks käsitlemiseks ning tea-, teine teade äh, puudutab äh, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide taotlusi komisjonidesse ja delegatsioonidesse nimetamise kohta. härra Breslav Borissov siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning proua Francesca Peruccio kodanikuvabaduste, eh, õigus- ja siseküsimuste komisjoni eh, ning eh, korruptsiooni ja rahapesu komisjoni ning Mašriki, Magribi riikide delegatsiooni. kas kellelgi on vastuväiteid? kui siin ei ole vastuväiteid, siis on need ametisse nimetamised kinnitatud ning hetkel meil rohkem ettepanekuid päevakorras midagi täiendavalt arutada ei ole, niisiis eh, katkestame praegu oma töö kuni kella kaheteistkümneni